meie tänases päevakorras lõppenud ning hääletamine toimub homme kell kaksteist. järgmine istung algab homme kell kaheksa kolmkümmend. päevakord on avaldatud Euroopa Parlamendi kodulehel ning sellega on tänane osaistungjärk lõppenud. soovin teile kõigile meeldivat õhtut.